tähtsa küsimuse juurde, mis puudutab naiste vastu suunatud vägivalda ja annan sõna järgmisena kolleeg Jimenez Pessarellile, palun. aitäh, proua president, sellest ajast saati, kui olen parlamendi liige, on olnud minu prioriteediks ohvrite kaitse see prioriteet jääb püsima ka tulevikus. täna me räägime naistest, kes on vägivalla ohvrid, meil tule-, nad nõuavad meilt, et me rääksime ühel häälel, et me paneksime pead kokku ja, ja näitaksime maailmale, kui tähtis on see probleem. see probleem ei puuduta mitte ainult Euroopat, vaid kogu maailma. vägivald ei tee vahet rikaste ja vaeste vahel, seda esineb igal pool, koolides, töökohal. nii et äh, siin ei ole mitte mingeid piire meil ei ole võimalik ka vaesuse eest põgeneda. mõned satuvad ohvriteks ainult sellepärast, et nad on naissoost äh, ja kahjud võivad olla nii füüsilised kui ka vaimsed väga tähtis on, et naistevastasele vägivallale tehtaks lõpp ja seepärast on meil vaja ka ühistrateegiat äh, vägivallavastaseks võitluseks. mina tegelesin raportiga, mis puudutas ka naiste kaitset. täna me räägime siin erinevatest võimalustest erinevates liikmesriikides vägivalla vastase võitluse jaoks. sellest aga ei piisa, meil tuleb äh, võidelda nende naiste ja laste eest, kes on vägivalla ohvrid, keda Äh, kupeldatakse ja nii edasi. ka täna hommikul tema pühadus paavst Franciscus ütles, et äh, üksikisikud peaksid olema meie töö keskmes, naised, lapsed peaksid olema meie töö keskmes selleks, et luua turvalisemat Euroopat eriti kui me vaatame, kui paljud naised on kaotanud oma elu. me peame mõtlema ka ohvrite perekondade peale. aitäh! olete te valmis vastama sinise kaardi küsimusele härra Edridge'ilt? jah, palun, härra Edridge, palun pool minutit. aitäh, kas te olete minuga nõus, et see õudne küsimus puudutab seda, et meil ei ole piisavalt moraali ja austust ühiskonnas ja iga mees, kes tõstab naise vastu käe, ei ole mitte mingi härrasmees, ei ole tegelikult mitte mingi mees üldse. kas olete, teil on pool minutit, et vastata? jah, olen teiega absoluutselt nõus mul on väga hea meel, et te selle küsimuse mulle esitasite, sest tegemist on ka hariduse ja kasvatuse küsimusega. pooleteist minutiga mul kahjuks ei olnud võimalik sellele kõigele keskenduda. aga probleemiks on ka see, et äh, mehi tuleb kasvatada ja meestele tuleb teadvustada seda probleemi. mehed peavad esimesena hakkama selle küsimusega tegelema aitäh, järgmisena proua Arena, palun. jah, täna on rahvusvaheline päev äh, mil äh, võideldakse naistevastase vägivalla vastu ja kui ma vaatan paremale või vasakule, siis äh, meie Äh, meid ei ole siin äh, küll palju, aga me kõik, äh, paljud meist on kogenud vägivalda. ja kui ma vaatan paremale ja vasakule, siis ma palju mehi siin saalis ei näe, aga kui naised kannatavad vägivalla all, siis sellel vägivallal on ka autorid ja see sõnum, mille me peame edastama nendele meestele, kes siin täna on, et see sõnum peab jõudma vägivalla autoriteni ja äh, vägivallaga peavad kaasnema ka sanktsioonid ja karistused. juba aasta aastaid oleme me parlamendis võidelnud selle nähtuse vastu ja samas äh, statistika näitab, et äh, vägivald kasvab, vägivald ei vähene Äh, äh, õnneks on äh, mõned riigid loonud süsteemid, mis võimaldavad siiski naistel kaebusi esindada, pääseda arsti juurde, saada advokaadi, kes teda kaitseb niisiis me nõuame täna, et me saaksime tegutseda, sellepärast et arvud on meil ju olemas. küsimus ei ole selles, et me peaksime koostama mingeid eksper-, kokku panema ekspertide komisjone, töö on juba ära tehtud. nüüd, proua volinik, peame me tegutsema, me nõuame, et nii kiiresti kui võimalik eh, ratifitseeritakse Istanbuli konventsioon, selle peab ratifitseerima Euroopa Komisjon ja siis saaksime me paika panna ka tegevuskava, sellepärast et ei ole ju äh, piisav, et me selle konventsiooni ainult ratifitseerime, oluline on, et kõik liikmesriigid selle ka ellu rakendavad meil ei, ei saa olla mitte mingisuguseid kultuurilisi erinevusi, mis õigustavad seda, et mõnedes riikides naisi kaitstakse paremini kui teisi. me peame tagama ühtse kaitse kogu Euroopas ja me peame ka vägivalla autorite teadlikkust tõstma ja me peame võimaldama naistel äh, saada kaitset ja vägivalla toimepanijaid karistada. me nõuame sellist õiguslikku raamistikku, mis võimaldab kõike seda teha, me nõuame seda äh, sellel aastal, kus võidab töötakse vägivalla vastu, aitäh! Am... aitäh! mulle ei meeldi kõnelejalt mikrofoni ära võtta, sest tegemist on väga tundliku ja tähtsa küsimusega, aga tõesti, meil tuleb kõneajast kinni pidada. ja proua Reena, tahan teile öelda, et ametlikus kõnelejate nimekirjas on kaks meest, kes soovivad osaleda arutelus, nii et see on ka võib-olla huvitav informatsioon ja nüüd annamegi kohe sõna järgmisele kõnelejale, kelleks on proua Šitnanska. aitäh. daamid ja härrad, proua volinik, me oleme saanud statistikat äh, vägivalla ohvrite kohta ja nüüd me teame, kui suur on see probleem. nelikümmend protsenti koduvägivalla ohvritest äh, näitavad ka üles julgust ja pöörduda politsei poole. see näitab tegelikult, kui palju usutakse politseisse. näpis näiteks Rootsis äh, vägista-, vägistamise ohvritest väga paljud pöörduvad politseisse Slovakkias, aga ainult mõned, see näitab, kui palju me usaldame äh, politseid erinevates riikides. meil on vaja öö, äh, uurijaid, kes tundliku, saavad aru selle küsimuse tundlikkusest ja tegelevad ohvritega vastavalt. asi ei ole selles, kas mul on õigus või mitte vaid naisel on vaja teada, et äh, uurijad kaitsevad teda ja kohtunikud samamoodi kaitsevad ohvrit. Ähm, meeste ja naistevastase vägivalla probleem ei ole ainult meeste ja naiste probleem või perekondade probleem, see on kõigi probleem, kõik saavad äh, aidata seda küsimust parandada ärge küsige, aga mis oli naistel seljas ja kus nad käisid, kas nad olid äkki kuskil, kas pole, kus nad poleks pidanud olema. aitäh, järgmisena proua Becerra, palun. aitäh, proua president, proua volinik. tõesti, see on väga õudne, et äh, üks kolmandik naistest kogu maailmas ja tegelikult ka Euroopas kannatavad kas füüsilise või seksuaalse vägivalla all see on täiesti õudne, aga tegelikult reaalsus on veelgi hullem kui ne-, see statistika, sest tõesti ainult kolmandik äh, ohvritest pöördub politsei poole, nii et tõesti küsimus on nüüd selles, mida meie saame teha. mina tahan teha ühe ettepaneku. meie saame kõik teha midagi, midagi äärmuslikku, revolutsioon, Äh, revolutsioonilist, nimelt Istanbuli konventsioonile alla kirjutada. tegemist on esimese äh, dokumendiga, mis võitleb naiste vastu suunatud vägivalla vastu. tõesti, vägivald on väga õudne inimõiguste rikkumine ja tõesti, Istanbuli konventsioonis räägitakse ka ennetustööst, koduse vägivalla vastu võitlemisest, sunnitööst, suguelundite moodutamisest ja nii edasi, nii et tõesti, meil tegelikult on olemas juba meede, naistevastase vägivalla võitluseks, meil on kaitsevõimalused, karistusvõimalused ja ka soolise võrdõiguslikkuse nõudmise küsimused. see konventsioon on esimesest augustist olemas, mida me veel ootame, miks me pole alla kirjutanud, praeguseks ainult kaheksa liikmesriiki on sellele alla kirjutanud, nagu näiteks Portugal, Hispaania, Itaalia, Rootsi, Austria Ähm, mõned teised mõtlevad selle peale, võib-olla peaksime nõudma, et kõik liikmesriigid kirjutavad sellele alla. täna on tõesti õige päev mõelda selle küsimuse peale. tuleb tõesti väga karmikäeliselt tegutseda selles küsimuses, see on väga tähtis ma arvan, on, et on väga tähtis siin ka ühel häälel rääkida. naistevastane vägivald tuleb hukka mõista ühehäälselt, selle üle tuleb arutelusid pidada näiteks ka mõelgem siin äh, doktor Mukwege peale, siis veel ka õigusloome Äh, vägivalla osas. selle kõigega on võimalik tegeleda. Teil on sinise kaardi küsimus, härra Marinho soovib selle esitada, olete valmis vastama? palun. Äh, see tragöödia, millest me täna räägime, sellel on kultuurilised juured me räägime siin kultuurist, kus naised on alamad. meie ees oli täna kirikupea, eh, selle kirikupea, kus naised ei tohi eh, preestriteks hakata ja näiteks eh, katoliku pulmatseremoonial öeldakse ka, et naised peavad alluma mehele. kas see aitab meil tõesti võidelda selle õudse küsimuse vastu? kallid kolleegid, teil on tõesti pool minutit küsimuse esitamiseks ja nüüd palun vastuseks ka pool minutit. paavst rääkis täna sooülesest väärikusest. ma tõesti leian, et väärikus on kõige kõrgemal ja naiste väärikus puudutab ühiskonna enamust, sest naised on ühiskonnas enamuses ja paavst ütles täna hommikul, et ei ole mitte midagi, mis oleks tähtsam kui väärikus. aitäh, järgmisena proua Björk, palun. Eh, for, for, for the day being eh,. Jag skulle vilja börja med att tacka alla de kvinnor aitäh mina tahan tänada kõiki naisi, kes on äh, võidelnud selle eest, et naistevastane vägivald on nüüd ka äh, poliitilistes arutelus nii tähtsal kohal. suur tänu ka Naiste Õiguste Komisjoni esimehele, tema on väga palju võidelnud naiste õiguste eest. volinik Jurova mõned kolleegid tõid siin välja juba statistikat. tõesti on väga õudne lugeda kõiki neid numbreid ja tegelikult äh, numbrid näitavad ka reaalsust, tegelikku olukorda naistel ja tüdrukutel ei ole tegelikult de facto õigusi, sest neil ei ole tänapäeva ühiskonnasüsteemis õigusi. kuidas seda olukorda lahendada? tõesti, tegemist on äh, kultuurilise eripäraga, kultuur on otsustanud, et naistel on vähem õigusi kui meestel. jah, tõesti, ei ole nii, et ka paavst poleks mitte midagi ette võtnud meil tuleb kogu aeg toonitada, et naiste keha kuulub naistele, me peame hoolitsema selle eest, et naised ei kannataks seksuaalse vägivalla all. kõik teavad mõnda äh, naist või tüdrukut, keda on vägistatud, aga väga vähesed meist teavad mõnda vägistajat tõesti, seksuaalne vägivald on reaalsus, aga me peame ütlema, et mitte mingeid vabandusi ei ole seksuaalsele vägivallale ja midagi tuleb ette võtta ja mul on väga hea meel, et proua Jourova, te kavatse nüüd midagi ette võtta ja ka seadusloome osas midagi ära teha, sest see on väga tähtis ja tõesti väga tähtis on ka see, et Istanbuli konventsioonile kirjutaksid alla kõik liikmesriigid, et teeksid seda võimalikult kiiresti ja peale selle me peaksime ka kuulutama välja vägivalla, naistevastase vägivalla võitluse aasta. järgmisena härra Urtasun, palun. aitäh, proua president. seda öelda väga tihti, aga mina tahan seda nüüd praegu öelda ebavõrdsus ja sotsiaalne ebavõrdsus, mis praegusel hetkel on levinud, toob endaga kaasa rohkem vägivalda. ka kärpepoliitika toob endaga kaasa vägivalda. kärpepoliitika sotsiaalvaldkonnas suurendab vägivalda. ma ei hakka kordama neid numbreid, aga kahekümne viies november on väga tähtis päev ja me peaksime ikka ja välja tooma, et meil ei ole tegelikult korralikku õigusloomelist meedet, millega võidelda naiste vastu suunatud vägivalla vastu meil ei ole, meil on küll suuri sõnu, aga meil ei ole konkreetset äh, meedet ja on äh, hädavajalik, et see meede võimalikult kiiresti välja töötataks. ka järelevalveasutus Euroopa tasandil on väga hea mõte meil tuleb samamoodi ka Istanbuli konventsioon ratifitseerida, seda peavad tegema kõik liikmesriigid. see konventsioon ei arvesta aga ka sellega, et meil on Euroopa Liidu tasandil vaja õiguslikku meedet ja just sellepärast ma paluksin, et teie sellise meetme välja töötaksite Euroopa tasandil. aitäh, viieks minutiks saab sõna proua Juto. aitäh, proua president. täna on rahvusvaheline naiste vastu suunatud vägivalla vastase võitluse päev ja meie üritame komisjoni veenda, et midagi tuleb õigusloome tasandil teha. isegi kui liikmesriigid on osaliselt pädevad, oleksime me siiski lootnud, et komisjon tuleb välja oma ettepaneku, eriti just nendes valdkondades, mille eest ta vastutab, sellepärast et väga paljud liikmesriigid, nagu näiteks Itaalia, on juba Istanbuli konventsiooni ratifitseerinud. naistevastane vägivald ei ole mitte ainult füüsiline, vaid tihti ka vaimne. tihti kannatavad naised kodus vägivalla all, tihti on ohvrid alaealised, on, meil on väga palju häirekelli, mitte, mida mitte keegi ei taha kuulda, sellepärast et meil ei ole võimalik õiguslikul tasandil midagi ette võtta. kui me oleks õigeaegselt midagi ette võtnud, oleks meil olnud võimalik tragöödiaid ära hoida. näiteks Lucia Nibali juhtum öö, äh, kellele visati hapet näkku ja peale selle on meil olnud ka juhtumeid, kus ähm, abikaasa nõudis oma naiselt enesetapu tegemist ja samamoodi oma alaealiste laste tapmist. üha rohkem abikaasad mõrvavad oma naisi ja üks kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta uuring näitas ja kõnelejalt võeti ära mikrofon. Mm, warn you and i do have a lot of people who want to catch the eye and i am conscious of trying to widen the debate um, for one minute now uh, madam morvai you have the floor. aitäh. inimesed Äh, kes kannavad äh, kaljaid ülikondi ja kaljaid kellasid, äh, jalutavad õhtuti ringi tänavatel ja siis öeldakse, et nemad on süüdi, et neid rööviti Äh, me oleksime üsna üllatunud, kui äh, politsei hakkaks midagi sellist ütlema, aga äh, ometigi vägivalla ohvriks sattunud naiste kohta taolisi asju öeldakse, minu kodumaal see juhtub näiteks. mina leian, et Ah, äh, asi peaks äh, välja nägema hoopis teistmoodi. politsei peaks näiteks ütlema, et äh, kui keegi naiste vastu vägivalla toime paneb, siis satuvad nad kohtu ette ja nad lõpetavad vangis, sest et vägivald naiste vastu on väga tõsine kuritegu ja pooleteiseks minutiks proua Mateera nüüd palun. aitäh Euroopa Komisjon ei leia, et äh, aeg on õige äh, võtta vastu seadusi, mida me kõik saaksime toetada. jutt käib seadustest, mis aitaksid võidelda soolise vägivalla vastu ja see üllatab mind. tahaksin komisjonile meelde tuletada, et komisjon ise on tunnistanud, et soopõhine vägivald on peamine põhjus, miks meil ei ole Euroopa Liidus tõelist soolist võrdõiguslikkust. niisiis, miks ei äh, suuda äh, komisjon äh, meie raporteid seadus, seadustesse üle võtta. milles see probleem on? meie parlament on juba pikka aega nõudnud, et võetakse vastu direktiiv, mis teeks lõpu karistamatusele, mis naiste tapmise vallas valitseb. me peaksime vahetama kogemusi ning nõudma, et Äh, ohvreid paremini abistatakse, et neile tagatakse juurdepääs õigusele äh, volinik, äh, oma sissejuhatavas sõnajutus te rääkisite et, et kolmkümmend viis protsenti naistest on kokku puutunud seksuaalse vägivallaga viieteistkümnendast eluaastast alates Äh, samuti te ütlesite, et paljud naised on kogenud vägivalda vähemalt korra elus. kas te tõesti arvate, et need sekkumisvahendid, mis meil täna olemas on, on piisavad selleks, et tagada korralik ohvrite kaitse? mina olen veendunud, et need arvud äh, õigustaks küll Euroopa tasandil seaduste vastuvõtmist, mis oleks siis aluseks ühistele väärtustele, mida me jagame kogu Euroopas me äh, räägime äh, võitlusest naistevastase vägivallaga ja me peame midagi ka selles vallas ära tegema. ja tahaksin kõnelejatele meelde tuletada, et nad kõneajast kinni peaksid ja nüüd äh, proua Blinkevitš-Jute, palun. aitäh, president. möödunud nädalal minu kodumaal Leedus vägistati ja tapeti äh, jõhkralt noor tüdruk, äh, kahekümneaastane üliõpilane, äh, kes nagu ema, tema ema ütles, ei teinud kellelegi liiga ja seda, selline saatus langeb osaks igale kolmandale naisele meie arenenud Euroopas Äh, seitse naist sureb Euroopas iga päev vägivalla kätte. kas me saame tõesti äh, eirata sellist inimõiguste rikkumist? kindlasti mitte. ja sellepärast meie Euroopa Parlamendi saadikud nõuame, et komisjon esitaks direktiivi eelnõu äh, võitlemaks naistevastase vägivallaga mina isiklikult äh, olen äh, möödunud, et need äh, me, üksikud meetmed ei kõrvalda naistevastast vägivalda, meil on vaja koordineeritud tegevust kultuuri vallas, hariduse vallas, sotsiaalsüsteemis. ainult niimoodi võime saavutada tulemusi ja seetõttu ma kutsun komisjoni üles looma ka Euroopa seirekeskust naiste ja tüdrukute vastase vägivalla teemal ja võime seda luua olemasolevate struktuuride raames ja mitte luua uusi struktuure, näiteks võiksime kasutada soolise võrdõiguslikkuse instituuti, aitäh. ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Višnjevska, palun. lugupeetud daamid ja härrad täna oli siin paavst Franciscus, kes ütles meile, et kui me Jumalale ei mõtle, siis langeme vägivalla ohvriks ja loomulikult Äh, peame me arvestama inimväärikusega ja vägivald on suunatud inimväärikuse vastu. Äh, iga päev äh, paljud naised maailmas puutuvad kokku igasuguste vägivallavormidega. väga palju vägivalda esineb ka arenenud riikides moslemi naiste mõrvamine näiteks ja selline vägivald on olemas ka Euroopas, sellega me ei tohi leppida, me peame igasuguse vägivalla vastu võitlema me peame naisi aitama, aga Äh, edasised sammud äh, õigusvallas, äh, direktiivid, need ei lahenda seda probleemi. igas liikmesriigis on juba piisavalt seadusi ja reegleid selles valdkonnas, asi on seotud traditsiooni ja kultuuridega, niisiis ma arvan, et ei ole vaja Euroopa tasandil mingeid direktiive või määrusi vastu võtta, liikmesriigid peavad lihtsalt need reeglid, mis olemas on, jõustama. aitäh! ja proua Bearder järgmisena. aitäh, äh, volinik äh, selle äh, aasta raporti avaldas Põhiõiguste Amet hiljuti ja see näitas, milline on vägivald, kui suure ulatusega on vägivald naiste vastu ja näib, et seaduseandjad ja korrakaitseorganid on probleemi suhtes jõuetud Äh, iga viies äh, naine on kokku puutunud füüsilise või seksuaalse vägivallaga oma praeguse või eelmise partneri poolt. tegemist on tõesti hirmuäratava statistikaga. Äh, siiamaani komisjon ei ole suutnud Parvanova raportile reageerida me nõuame õigusloomalaste ettepanekut selle aasta lõpuks. me, see võimaldab vastu võtta Euroopa strateegia ja tegevuskava, praegu on juba peaaegu detsember käes ja mingit ettepanekut pole veel tulnud. Õnneks on siiski komisjon tegelenud naiste suguelundite muundamise teemaga ka see on oluline naistevastase vägivalla vastu võitlemise kontekstis, aga meil on tõesti vaja tegevuskava, me peame praegu tegelema eh, naiste suguelundite muundamine leiab aset ka Euroopa pinnal, need on Euroopa naised, kelle suguelundeid muudetakse, on vägivald naiste vastu ükskõik millisel kujul, näiteks ka kodu, perevägivald, naiste ekspluateerimine, eh, sellega tuleb tegeleda, sellele, sellega peame me tegelema kõik ja kõiki neid probleeme ei saa vaadata lahus, need on osana suuremast probleemid, eh, selle selle suuremast probleemist, milleks on ühiskonna suhtumine naistesse. meil on vaja nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasandil tegevuskavasid ja neid tegevuskavasid on meil vaja praegu, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna proua Kuuneva. aitäh ma loodan, et teil ei ole midagi selle vastu, kui ma istuma jään, ma ei tunne ennast täna hästi need arvud, mis meil on psüühilise ja äh, füüsilise vägivalla vastu, äh, kohta naiste vastu, kolmkümmend kolm protsenti naistest kannatab sellise vägivalla all ja see on tõesti šokeeriv. Äh, vägivald naiste vastu omab mitmeid tahke. see vägivald ei arvesta piiride, sissetuleku või klassi piiridega. ning loomulikult esineb seda vägivalda nii perekonnas kui ühiskonnas ja selline vägivald kasvab. äärmiselt oluline on, et ohvrite inimõigusi austatakse ja et nende häält võetakse kuulda. aga praegu on äh, Kreekas uus majandusliku vägivalla laine. inimesed, kes töötavad Äh, neile öeldakse, et nad peavad leppima madalama palgaga, kuid nad tahavad, et töökoht neile alles jääb. Äh, sellised nähtused on äh, samuti viisiks, kuidas naisi õigustest ilma jätta ja see on vägivalla vorm. samuti kutsutakse praegu naisi üles mitte minema emaduspuhkusele, millest neil on õigus, ähvardatakse, et nad jäävad tööst ilma, kui nad sellisele puhkusele lähevad kui me tahame tõesti võidelda selle vägivallaga, mida naiste vastu toime pannakse, siis meil on vaja tõesti seadusi, millest ka kinni peetakse. me peame hoolitsema selle eest, et et ka Euroopa Nõukogu midagi ette võtaks ja siin juba mainiti Istanbuli konventsiooni. meil on vaja korralikku õiguskaitseraamistikku, aitäh ja järgmisena saab sõna proua Teeli üheks minutiks. kallid kolleegid, kuuskümmend kaks äh, miljonit naist räägivad, et äh, on olnud äh, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohvriks ja ma ütleksin, et see on skandaalne me ei saa selliseid arve ignoreerida ja teie, proua volinik, ei saa lihtsalt silmi kinni pigistada. kuidas on võimalik, et vägistamist ei peeta tihtipeale kriminaalkaristuseks? kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, tuleks meil vastu võtta Istanbuli konventsioon, mis võimaldaks ohvrit kaardata, aga selle on ratifitseerinud ainult seitse riiki. kuidas on võimalik, et komisjon ikka ei tule välja õigusloomealase ettepanekuga, mis puudutaks ennetavaid meetmeid, tuleb tegutseda praegu ja nüüd me ei soovi, et Euroopas pannakse toime vägivallategusid naine vastu, me soovime õiguslikku raamikut selles, et harmoniseerida ennetavaid meetmeid ja teie peaksite panema, aset-, survestama liikmesriike, et nad ratifitseeriksid Istanbuli konventsiooni, me ei saa enam oodata, kallid kolleegid, on aeg äh, anda naistele õigused, mis ne, neil peaksid olema, aitäh! aitäh! ja järgmisena saab sõna proua Parker üheks minutiks. aitäh, president. ühes, üks, üks asi, mida keegi ei maini, on inimeste täielik vaba liikumine Euroopa Liidus ja tänu sellele lahtise ukse poliitikale ei saa me isegi kontrollida äh, uus, uute tulijate tausta, me ei tea, kas nad on toime pannud vägivalda või kuritegusid ja tulemuseks on ka see, et tihtipeale kuritegelikud rühmitused, kes naistega kaubitsevad, pääsevad Ühendkuningriiki ilma, et keegi neile mingeid küsimusi esindaks ja me ei saa isegi kontrollida tänu nende tausta ja seda kõike Euroopa Liidu reeglite tõttu ja see on täiesti hullumeelne olukord nii et, et eh, selle asemel, et hakata nõudma rohkem bürokraatlikke meetmeid, lõpetame selle, et inimesed, kes on kuritegusid toime pannud, saavad vaba juurdepääsu meie riikidele meil on vaja kollari, korralikku piirikontrolli, mis äh, muudab kuritegelikel rühmitustel inimkaubitsemise raskemaks ja need, äh, kes on toime pannud vägivaldseid äh, kuritegusid, nendele puuduks juurdepääs meie riikidesse, ainult sellisel juhul on meil paremad võimalused lahendada neid probleeme, mis meil praegu on, aitäh aitäh ja järgmisena üheks minutiks härra Maier. Apologies, I believe there is a blue vabandust, mulle tundub, et keegi tahab esitada sinise kaardi küsimust äh, proua Parkerile, olete te valmis vastama sellele, jah, palun? Äh, aitäh, äh, aga ma olen tõesti ärritunud, kui ma sellest, mida ma parajasti kuulsin. vägistamine ja vägismaalase, välismaalased, mulle tundub, et selline seos on täiesti vastuvõetamatu Eh, it was more a statement. Eh, tegemist oli küll rohkem eh, avaldusega, aga siiski annan teile võimaluse vastata. tahaksin juhtida teie tähelepanu üsna traagilisele mõrvale, mis toimus minu koduriigis kaks kuud tagasi, mõrvati noor naine toime pani selle Leedu, äh, Leedust pärit noormees, kes ühe korra oli juba mõrvas süüdi mõistetud. ta pääses vabalt Ühendkuningriiki, võib-olla selle noore naise elu oleks päästetud, võib-olla ta oleks päädetud, kui oleks olnud mingi võimalus selle mehe tausta kontrollida. Äh, ärge alahinnake piiride kontrollimise väärtust kolleegid, annan võimaluse esitada ka teise sinise kaardi küsimuse, kui te olete valmis sellele vastama jah, palun. Ähm, jah mulle tund-, te arvate, et on võimalik äh, vaba liikumist piirata, kuidas te kontrollite, et Šotimaa kurjategijad ei lähe Londonisse või Londoni kurjategijad Põhja-Iirimaale? Äh, asi ei ole selles, kas seda kontrollida või mitte, küsimus äh, Äh, on selles, et me teame, et inimesed, kas inimestel on kuritegelik taust või ei. Äh, ohvrid peavad teadma, kes need inimesed on, on väga oluline, et me kaitseksime oma naisi. Äh, jah, ma ei ole nõus teie lähenemisega. aitäh, läheme nüüd järgmise kõneleja juurde ja härra Maier, palun. ja, aitäh, proua president kohe nüüd vastaspool on kindlasti väga šokeeritud. sooline võrdõiguslikkus on loomu ja looduse vastane näete, nüüd äh, sain tähelepanu, aga mina ei ole selle lause autor, vaid äh, Türgi president Erdoğan ütles seda paar päeva tagasi. mul on väga hea meel, et see arutelu täna siin toimub, sest äh, naiste vastu suunatud vägivald on tähtis küsimus, tõsiselt tuleb võtta seda küsimust. ja kahjuks kahekümne esimesel sajandil on ikka veel traagilisi vägivallajuhtumeid ja naiste allasurumise juhtumeid. see ei toimu mitte ainult Türgis kus, kus kolmkümmend neli protsenti naistest on olnud vägivalla ohvrid, see on samamoodi samamoodi ka Rootsis. vastavalt ÜRO statistikale pärast Botswanat ja Lesotot äh, registreeritud vägivallajuhtumite puhul äh, Rootsi on kolmandal kohal, aga sama on, lugu on ka Ühendkuningriigis ja Belgias, näiteks Rottenhami juhtumis, kus tuhandeid tüdrukeid aastakümneid piinati ja kust see kõik tuleb, te teate seda väga hästi. asi on lihtsalt selles, et poliitilise korrektsuse prillid tuleks peast ära võtta. me teame, et meil on siin nii palju sisserändajaid tulnud, meeste, mehed, kelle jaoks naiste ette, kui ettekujutus naistes on hoopis teistsugune kui meil. pooleteiseks minutiks proua Esteras. tänan, proua president me peame tegutsema ja eh, peame keelduma alla andmast. ma pean leidma ka oma sisemist jõudu. seda ütles Bosnia äh, vägistamise ohver, see on äh, ülemaailmselt levinud pandeemia, seal on erinevaid vorme, see võib olla majanduslik vägivald, füüsiline, seksuaalne, äh, valge orjus, sunn, abielud ja nii edasi. üks kolmandik naistest Euroopa Liidus on väitnud, et nad on oma elu jooksul kogenud vägivalda ka äh, tütarlapsed Norges ja nüüd on tekkinud küsimus ka äh, internetis ahistamise teema. kaks tuhat kuussada naist elavad riikides, äh, kus seksuaalne vägivald ei ole kriminaliseeritud ja seal on vägivalla ohumäär kõrgem. meil on vaja euroopalikku strateegiat, mis aitaks harmoneerida õigussüsteemid nendes küsimustes ja seda kõikjal Euroopa Liidus. see on probleem, mille lahendamisse tuleb kaasata kogu ühiskond, me vajame kaitset, me vajame kohtualandmist, partnerlust, me peame sellest vaikuse müürist läbi mürdma, murdma, me peame rääkima LGBT kogukonna nimel ja ka teiste halvemas olukorras olevate ühiskonnakihtide nimel. üks minut, proua Rodriguez. tere pärastlõunat. Istanbuli konventsiooniga on kehtestatud naiste õigused ja näeb ette ennetusmeetmed ja sanktsioonid ja ei tohi katluse alla seada nende meetmete rakendamise vajalikkust. me juba kuulsime, et kuuskümmend kaks miljonit naist Euroopas on kogenud füüsilist või seksuaalset vägivalda ja viissada tuhat naist ja last äh, on äh, olnud naiste suguelundide moonutamise ohvriks see on väga kõrge risk, mida me teeme nende naiste keha kaitseks ja nende inimväärikuse kaitseks. Istanbuli konventsioon annab meile selleks vajalikud tagatised paremini kaitsta naisi on, vastab tõele, et naiste vägivallaalased arvnäitajad äh, juhivad tähelepanu sellele, mida on vaja veel teha. Äh, milliseid seadusandlikke meetmeid on liikmesriigid juba rakendanud, eriti need, kes on ratifitseerinud Istanbuli konventsiooniga? millised seiremehhanismid on vaja luua, milliseid karistusi on vaja kohaldada? mida teeb komisjon äh, konventsiooni ratifitseerimiseks liikmesriikide poolt? ma arvan, et see ei ole kokkusattumus ja mitte ainult Istanbuli konventsiooni puhul, arvestades seda, mida ütlenud Türgi president, kes ütleb, et meeste ja naiste vaheliste võrdõiguslik on loomuvastane. järgmisena äh, proua Gööling, üks minut. lugupeetud president mitte keegi ei poolda muidugi naistevastast vägivalda ja mida me peaksime tegema, me peaksime ühendama oma jõud ja tegema ettepanekud nende viiside kohta, mida meie siin Euroopa Parlamendis saaksime oma poolt abistamiseks teha ja midagi ette võtta kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki on võtnud vastu äh, seadusandluse, mis kriminaliseerib lastevastase vägivalla, kuid nad ei äh, äh, pööra seda täitmisele. me võime minna palju kaugemale. Londonis kolmkümmend aastat tagasi pealinna politseiülem Eh, kes vastutas kogu Londoni politsei ees, ütles kodutud koerad ja perevägivald, see on jama, millega politseinikud peavad tegelema. Eh, see on mõeldamatu, et täna seda öeldakse, kuid keskmiselt kaks naist Äh, nädalas äh, surmatakse oma partnerite poolt ühelt küljelt. mida me oleme teinud? me oleme sunniabielud kriminaliseerinud, äh, me oleme vastu võtnud ka nõnda de Clares seaduse, mis võimaldab politseil avalikustada informatsiooni, kui esitatakse taotlus partneri varasema vägivalla tausta kohta ja selleks on olemas partnerite kaitse õigusakt. seega, daamid ja härrad, palun ühendagem jõud ja leidkem võimaluse teha lõpp sellele kohutavale tegevusele, selle asemel, et et siin vaielda, kuidas rünnata komisjoni. tänan teid, ma kordan veel kord, et ma vastumeelselt katkestan seda arutelu, kuid meil on väga palju kõnelejaid ja me oleme ajast maha jäänud ja järgmisena saab üheks minutiks sõna proua Bilbao. tänan, proua president Euroopa vajab, et kõik liikmesriigid leiavad eetilised ja õiguslikud alused võitluseks selle vägivallaga ning ohvrite abistamiseks kui me räägime vägivallast naiste vastu, alaealiste vastu. me ei ole veel saavutanud konsensust selles küsimuses, nagu me oleme saanud teiste kuritegude puhul, puudub üksmeel seksuaalse vägivalla küsimuses ja tegelikult äh, omandus ja vägivald on äh, sügavalt juurdunud Euroopas. meil on vaja Euroopas võrreldavaid äh, statistilisi andmeid. mitte ükski liikmesriik ei leia, et see on nende eraküsimus. vastavate poliitikate puudumine, inimeste kaasamine mittekaasamine äh, liikmesriikides vastavasse võrdlusesse on aluslepingute rikkumine ja komisjoni volinik, kas te äh, ka rakendate ka sanktsioone selle pool. järgmisena proua Kozlovska, poolteist minutit. proua president, daamid ja härrad, vägivald on kuritegu, mis puudutab kogu maailma. tegemist on äh, aastatepikkuse naiste diskrimineerimisega, me peame selle vägivallaspiraali Euroopa Liidus lõpetama. ma toetan seda mõtet, et Euroopa Liitu peaks ratifitseerima ka Istanbuli konventsiooni. see konventsioon on selles konventsioonis räägitakse ka soolisest võrdõiguslikkusest ja vägivalla ennetamisest. daamid ja härra, meie püüdlused liikmesriikides vajavad ka järelevalvet. meil on vaja ka võrreldavaid statistilisi andmeid, meil on vaja statistilisi andmeid standardiseerida ja harmoniseerida. sellepärast on mul küsimus Euroopa Komisjonile võib-olla on meil ka võimalus, võib-olla on võimalik välja töötada komisjonil soovitus või hiljem ka direktiiv, millega pannakse paika vägivallavastase poliitika hindamise meetodid, sest ilma sellise metodoloogiata ei ole meil võimalik edukalt võidelda selle kõige vastu. aitäh ja proua Jutova, palun! suur tänu, juhataja! vägivalla vaikne hüüe see on Bulgaarias toimunud foorumi pealkiri, kus räägiti sellest, kuidas võidelda naistevastase vägivallaga. tegelikult see pealkiri ei peegelda mitte ainult neid nukreid järeldusi, vaid näitab ka meie tõelist tahet võidelda selle probleemiga ja ma pöördun teie poole, kui kolleegide poole, pöördun Euroopa Komisjoni poole üleskutsega, me ei vaja uusi organeid, vaid me vajame strateegiat, me vajame seadusandlust, mis eh, ei, ei piirdu ainult ohvrite kaitsega, vaid aitab ka ennetada selliseid kuritegusid. meil ei ole veel piisavalt vahendeid selleks, ei riiklikul ega ka mitte Euroopa tasandil me peame tõepoolest ratifitseerima Istanbuli konventsiooni ja see, mis on konventsioonis kirjas, ei pea jääma ainult paberile ja härra Erdogan ise on öelnud paradoksaalse avalduse, et naised peaksid istuma kodus, vaatamata sellele, et konventsioon kannab Istanbuli nime on vajalik äh, jõudu ka uue direktiivini ja uue seadusandliku aktini. järgmisena pooleteiseks minutiks proua Komodini. täna president. kolmkümmend miljonit naist Euroopa Liidus on kogenud füüsilist vägivalda ja kolm koma seitse miljonit Euroopa Liidus on kogenud ka seksuaalset vägivalda äh, kaheteist kuu jooksul enne äh, Põhiõiguste Ameti poolt läbi veedud uuringud ja ei saa enam öelda, et see ei ole euroopalik probleem. Need äh, vaimsed armid ja füüsilised armid, mis Euroopa naistele jäävad, on selle vägivalla tulemuseks ja naistevastane vägivald on muutunud üleeuroopaliseks probleemiks, raskeks kuriteoks, mis ei mõjuta mitte ainult ühte liikmesriiki, vaid kõiki liikmesriike. me saame tegeleda selle kuriteoga tulemuslikult, kui me ühendame oma jõu ja hääled naistevastane vägivald on väga laialt levinud ja kuigi see äh, tähendab ka inimõiguste rikkumist, äh, äh, seda süstemaatiliselt ei, sellest süstemaatiliselt ei teavitada ametiõigused. kui me räägime, et me peame austama inimväärikust, siis me ei saa pöörata pead kõrvale ja me peame kaasama kõik äh, huvigrupid sellesse võitlusesse, sealhulgas vabaühendused, äh, harijad, äh, tööandjad ja ei tohi piirduda ainult riiklike ametiasutustega. kuni meil pole ühtset üle-euroopalist lähenemist, mis tagab kõrgetasemele kaitse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse, on oluline, et me kasutame kõiki olemasolevaid vahendeid selleks, et äh, tagada vastav kaitsetase, me peame muutma ka seda, kuidas nais-, mehed suhtuvad naistesse äh, ja ka seda, et äh, vastassoov suhtes rakendatav vägivald ei ole vastuvõetav. järgmisena proua Borsale üheks minutiks. tänan, proua juhataja. täna me räägime nende nimel, kes vaikivad, sest neil on häbi ja neid on liiga palju. eelmisel aastal kolm koma seitse miljonit naist sattusid seksuaalvägivalla ohvritest, kaheksakümmend protsenti nendest juhtumitest jäi registreerimata ja teavitamata oli ka äh, äh, vastastikus äh, vägivalla juhtumeid võrgustikes. ei ole vastuvõetav, et inimesed lepivad sellise vägivallaga. me peame rakendama õigusloomelisi meetmeid, ühtseid meetmeid ähm, ühenduse tasandil. pelgalt sõnadest ei piisa. vägivallavastase meetmete eelarve on äh, tuhat korda väiksem, kui on vajadus. me peame teema, tegema lõpu selle vaikuse kultuurile ka vägivalla äh, toimepanijatele tuleb näpuga näidata ja neid äh, süüpingi seada ja ma loodan, et komisjon suudab seda olukorda muuta. järgmisena proua Hed. aitäh, tahan volinikele meenutada, et eelmisel kevadel Euroopa Parlament äh, küsis äh, komisjonilt äh, ettepanekuid selle kohta, mida liikmesriigid saaksid teha naiste vastu suunatud vägivallavastases võitluses. nüüd äh, saame me aru, et mitte midagi ei ole tehtud ja meil on väga hea meel, et komisjon on välja kuulutanud ennetusmeetmete väljatöötamise. Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine on väga tähtis ja on tähtis, et kõik liikmesriigid seda teeksid. kahe tuhande kuueteistkümnes aasta tuleb välja kuulutada kui aasta, mil võideldakse naiste vastu suunatud vägivalla vastu tegemist on suure probleemiga, kõik võivad selle probleemi küüsi sattuda. väga tähtis on, et komisjon siin hakkaks tegutsema ja uuel komisjoni kolleegiumil on nüüd suurepärane võimalus näidata, et äh, naistevastase vägivalla vastu suunatud võitlus on prioriteediks, sest äh, naised ootavad seda komisjonilt, aitäh ja järgmisena proua Reegner, palun. aitäh tahan seda arutelu ära kasutada selleks, et mitte rääkida ainult Istanbuli konventsioonist, vaid ka sellest, mida teie, proua volinik, mainisite, nimelt Euroopa kaitsemäärusest. nimelt kõikides liikmesriikides on küll ohvrite kaitsemeetmed olemas, aga neid oli võimalik rakendada ainult nendes liikmesriikides, kus nad olid vastu võetud. nüüd vastastikuse äh, vastastikuse äh, kasutamise põhimõtte kaudu on meil võimalik neid kaitsemeetmeid kasutada ka piiriüleselt ja sellepärast ma kasutan nüüd seda võimalust ja kutsun liikmesriike üles, et, üles, et nad kuni üheteistkümnendaks jaanuariks kaks tuhat viisteist rakendaksid ka seda, mis on Euroopa kaitsemääruses kirjas, sest sellest on praegu puudu Euroopas. on suurepärased asjad küll otsustatud, aga neid ei rakendata. see kehtib ka Istanbuli konventsiooni kohta, on väga häbiväärne see, et seda ei ole hakatud kiiresti rakendama aitäh ja järgmisena proua Kabeson, palun üks minut. aitäh, proua president. täna tähistame rahvusvahelist naiste vastu suunatud vägivalla võitlemise päeva. meil olid siin pidulik tseremoonia, aga meil on olnud avalik pidulikud tseremooniad erinevates liikmesriikides, aga mitte siin kojas. ma arvan, et seda oleks olnud vaja ka siin teha. tegemist on väga tähtsa küsimusega, suure kandepinnaga küsimusega, inimõiguste rikkumine, põhiõigused, naiste õigused. Need on küsimused, mida me peame teadvustama, me peame arvestama sellega, et meie oleme ka süüdlased, kui me mitte midagi ette ei võta. ei ole võimalik selles küsimuses jääda erapooletuks. seda eriti just Euroopas kahekümne esimesel sajandil. proua volinik, ajaloo käigus Euroopa on äh, äh, õiglase ühiskonna loomisel olnud esirinnas, me ei tohi nüüd loobuda, me peame sellel kursil jätkama ja teie peate hoolitsema selle eest, et äh, kõik liikmesriigid hakkavad rakendama direktiivi. aitäh ja järgmisena proua Noich, palun üks minut. lugupeetud proua volinik, ma tahan isiklikult teie poole pöörduda Teie räägite täiesti õigustatult, et ka mehed peavad hakkama tegutsema, kui me räägime naiste vastu suunatud vägivallast ja selle lõpetamisest. mina pöördun täna teie poole. kõigepealt peab komisjon ja just teie hakkama tegutsema selleks, et lõpetada naiste vastu suunatud vägivald. Teie vastutate. Teie ei tohi siin ennast peita liikmesriikide taha. komisjon Euroopa Komisjon juba mitmeid kordi komisjoni üles kutsunud, et lõpuks välja töötataks direktiivi ettepanek naiste vastu suunatud vägivalla lõpetamiseks. me räägime väärikusest, me räägime siin tervisest, me räägime seksuaalsest enesemääratlusõigusest ja me räägime poolest elanikkonnast liikmesriikides ja teie ütlete, et nojah, millal kunagi töötame selle välja. mina ütlen teile, et äh, faktid on ammu lauale toodud, nüüd tuleb lõpuks tegutsema hakata. kes ootab, äh, muutub kaassüüdlaseks ja vägivald ei ole mitte mingi äh, väärtegu, vaid suur kuritegu ja muide ka see, et me lihtsalt pöörame pilgud kõrvale, on kuritegu. aitäh, järgmiseks üks minut ja proua McCaven. aitäh rahvusvahelise arengukomisjoni esimehena tahan rääkida sellest, mida pole väga palju mainitud. mõtlen siin sugude põhinev vägivald, sellevastane võitlus meie sisemistes ja välimistes poliitikas, eriti naiste vastu suunatud vägivald hädaolukordades ja kuidas me oma humanitaar- ja arenguabi saaksime parandada, ka mõeldes soolisel soolisele vägivallale meil on eksperdid, kes töötavad naistega sellistes olukordades ja nemad on öelnud, et meil tuleb tõesti teha üleskutse, et hakataks võitlema seksuaalse vägivalla vastu just sellistes kriisiolukordades. homme doktor Mekvege saab Sahharovi auhinna ta on võidelnud äh, soolise äh, vägivalla vastu. järgmisel aastal on meil äh, komisjonis tulemas tegevuskava, meil on vaja, et tegevuskava oleks selline tegevuskava, mis põhineks tõesti tegevusel ja tõesti doktor McVeege töö on selline, mille juurde me võiksime järgmisel aastal tagasi tulla, kui me oma tegevuskavast räägime. aitäh ja nüüd üheks minut ja proua Moreti. aitäh, proua president ka mina palun uut volinikku täna, et ta konkreetsed meetmed välja töötaks, lahendamaks ühte kõige raskeloomulisemat probleemi naiste jaoks. ka kaasaegsetes ühiskondades on naised vägivalla ohvrid, tihti ka väga turvalistes äh, paikades, nagu näiteks pereringis. praegustest meetmetest ei piisa, sellepärast et nad ei ole õiguslikult siduvad. ja meil ei ole seepärast võimalik praeguste meetmetega probleemi lahendada. naiste vastu suunatud vägivald ei puuduta mitte ainult üksikuid liikmesriike, tegemist on üleilmse probleemiga ja me peame kõik tegutsema, meil on moraalne kohustus ja ka poliitiline kohustus midagi ette võtta. ja seda kogu Euroopas, meil tuleb siin korraldada teavituskampaaniaid, mis peaksid just olema suunatud noortele põlvkondadele ja no see loomulikult on meil vaja ka direktiivi. aitäh, kallid kolleegid, nüüd mul on täiesti võimatu ülesanne. neliteist, üle neljateist inimese on palunud sõna saada. kas teil on veel sinine kaart viimasele küsi-, kõnelejale, olete te valmis vastama? mikrofon kõnelejale, palun. mikro, mikro. Tühame? Yes, jah. Eh, jag har lyssnat väldigt noga och jag tycker detta är fruktansvärt viktigt att ma kuulsin, et te ütlesite, et me Euroopa tasandil midagi ette võtaks, seda on ka väga paljud öelnud. me räägime siin ka perevägivallast. ma ei ole peaaegu kunagi kuulnud midagi siin äh, aumõrvadest ja auga seotud vägivallast. see on ka probleem, mis on suureks probleemiks, äh, sest üha rohkem tüdrukuid äh, satub ka aumõrvade ohvriks kui te soovite vastata, siis on teil pool minutit, ütleb proua president. Io credo che questa, questa visione non, non, non mi appartiene, francamente noto che le... ma ei ole sellise lähenemisega nõus, sest äh, naiste vastu suunatud vägivald on ikka veel kultuuriline probleem ja tihti diskrimineeritakse soopõhiselt just perekondades, ka partnerlussuhetes, eriti just nendes piirkondades, kus emantsipatsiooniga ei ole väga kaugele jõutud aga kui me räägime aumõrvadest või aust tulenevatest vägivaldadest, siis selle seisukohaga mina nõus ei ole me anname nüüd äh, vaba mikrofoni voorus sõna kuuele inimesele, kõigepealt saab sõna härra Tarabella. aitäh, äh, proua president, proua volinik, jah, mina olen juba kolmas mees, kes siin sõna võtab, aga jah, vähe on meeshääli selles arutelus Äh, ma arvan, et me peame tõesti võitlema naistevastase vägivalla vastu. Äh, Kanadas äh, kakskümmend viis aastat tagasi mehed võtsid enda õlule just selle võistluse pärast kohutavaid kuritegusid, mis toime pandi, aga tuleksin nüüd tagasi põhiteema juurde. võib-olla peaks kuulutama ühe aasta naistevastase vägivalla vastu võitlemise aastaks me neli aastat tagasi koos paljude kolleegidega, proua Mateeraga, proua Parvanovaga, proua Figoreidoga kuuest ja äh, proua Kornelisseniga tulime välja algatusega, kirjaliku deklaratsiooniga, mis sai äh, tohutult palju allkirju, nelisada kaks kolleegi kirjutasid alla. ma teen ettepaneku, et äh, me koostaksime sellise kirjaliku deklaratsiooni uuesti Äh, millele suurem osa meist alla kirjutaks, äh, kõneleja katkestatakse. järgmine kõneleja on proua Schlüter. Äh, asi on selles, et härra Mukwege saab homme kätte Saharovi auhinna ning äh, minu arvates on see väga tähendusrikas, arvestades seda, miks me just nimelt talle selle auhinna anname. Äh, tema on võidelnud äh, naiste väärikuse eest, möödunud aastal sai Saharvi auhinna Malala ning Vera Jourovast on saanud volinik ja tema portfellisse kuulub ka sooline võrdõiguslikkus. veel üks oluline asi mille tunnistajaks me täna olime, nimelt paavsti äh, sõnavõtt. paavst ütles oma sõnavõtus, et äh, inimväärikus äh, on midagi, millele tuleb tähelepanu pöörata ja see sisendab mulle optimismi. igal aastal viiendal novembril siin parlamendis ja ka mujal me Äh, meenutame äh, neid, kes on vägivalla läbi kannatanud ja see ei tohiks olla lihtsalt sümboolne tegu, me peame ka ratifitseerima Istanbuli konventsiooni. jah. Mikro, please

liikuma edasi ühiskonna suunas, kus puudub äh, äh, seksuaalne vägivald, see peaks olema kõigi institutsioonide tegevuskavas, kaasa arvatud parlamendi tegevuskavas. Ähm, ma ei tea, me ei, me ei räägi siin äh, mingist erandlikust teemast, tegemist on väga olulise poliitilise probleemiga. sooline vägivald on seotud patriarhaalse süsteemiga Ehm, see on eh, osaks ka verbaalsest psüühilisest vägivallast, me peame eh, võitlema sellise vägivalla vastu, eh, see on viis, kuidas edasi liikuda ja no ma tõesti loodan, et meie ühiskonnas toimub muutus, et me hakkame inimesi kohtlema võrdselt kõikjal. proua Tuun, palun. And... aitäh Äh, volinik, ma tervitan äh, neid ettepanekuid, äh, mida te tegite. ma tervitan ka seda strateegiat, mis puudutab meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust, jah, sinna peaks panema peatüki ka soolise vägivalla kohta me täna ei ole kõnelenud naistevastasest vägivallast, me oleme kõnelenud naistevastasest vägivallast ja sellest, kuidas edasi liikuda. siin on räägitud sellest, et me tuleks ratifitseerida Istanbuli konventsioon, te ütlete, et ainult kaheksa riiki on seda teinud, minu enda koduriik ei ole seda teinud, kõnelesin justiitsministriga nad kavatsevad teda teha järgmisel aastal, siis kui kogu süsteem on valmis, neil on tekkinud probleeme põhiseaduse ja omandiõiguse ja, ja igasuguste muude asjadega aga mulle tundub, et see on tõesti teema, mis on meie kõigi jaoks väga oluline, ainult kaheksa riiki on Istanbuli konven-, konventsiooni ratifitseerinud, kakskümmend riiki pole seda teinud ja ole, kui me kõik selle ratifitseeriksime, oleksime sammukese vägivallavastases võitluses jälle edasi liikunud. aitäh ja viimasena saab äh, sõna äh, proua Tšilinski ja ma vabandan, et teistele ei ole võimalik sõna anda signor presidente il dibattito di oggi. Eh, aitäh! tänane arutelu eh, toimub eh, päeval rahvusvahelisel naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval ja mm, see probleem on tõesti muutunud kogu Euroopas väga tõsiseks, Itaalias näiteks. näit-, huvitavad äh, raportid mõrvade kohta, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, mõrvati äh, mitusada naist praktiliselt iga oh-, üks naine iga päev nii et, et eh, tegemist on tõesti väga murettekitava arenguga ja samasuguseid arenguid võib täheldada ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. nii et, et meil on tõesti vaja tegutseda selleks, et selliseid kuritegusid ära hoida, me peame toetama eh, nais, naisi ja lapsi, eh, kes samuti kannatavad äh, kaudselt äh, läbi selle vägivalla ja sellel võivad olla väga tõsised äh, tagajärjed nende vaimsele heaolule. niisiis kutsun komisjoni üles vastu võtma täiendavaid õigusloomealaseid meetmeid nendele, lisaks nendele, mis juba eksisteerivad, need ei ole piisavad ning kutsun kõiki riike üles ratifitseerima Istanbuli konventsiooni. ja nüüd annan sõna volinik Jourovale, palun Äh, daamid ja härrad, äh, suur aitäh selle suurepärase arutelu eest, ma sain sellest väga palju inspiratsiooni ja jõudu. Äh, sain inspiratsiooni selles osas, mida ma komisjonis nüüd edasi tegema hakkan. Te nõuate uut direktiivi. ma, kui ma luban teile uue direktiivi, siis oleks see lihtsalt ettekääne jah, äh, praegu me peame tegele-, tegutsema, aga meil on olemas ju ka teised vahendid, mida me saame kasutada enne, kui me peame otsustama, kas võtta vastu direktiiv või ei. me peame tegema ära palju rohkem, kasutamaks neid vahendeid, mis meil on ja millest ma juba kõnelesin. loomulikult avaldan survet selleks, et Istanbuli konventsioon ratifitseeritakse ja me tegutseme ka tegevuskava kallal, äh, nende meetmete kallal Äh, mis tuginevad siis äh, analüüsidele ja nii õigusloomealastele kui ka mitteõigusloomealastele ettepanekunele. paneme paka aja, ajakava, rahastamise ja ka selle, kes mille eest vastustab. Äh, see on midagi sellist, mida me saame teha järgmisel aastal ja seda me ka teeme meil on vaja pidada pidevat kampaaniat ka meedias me ei eh, rääkinud üleüldse provotseerivatest reklaamidest ja naiste kuritarvitamisest eh, reklaamides. Eh, see on samuti midagi, mis aitab avalikkuse arvamust kujundada. mõned inimesed arvavad, et niimoodi ongi normaalne naisi niimoodi kasutada, aga see ei ole normaalne ning lõp-, ma tean, kuna aega on vähe, siis äh, lõpetaksin ühe isikliku laadi märkusega. me kõneleme statistikast, et sellest, et iga kolmas naine on vägivallaga kokku puutuda. mina tunnistan ka, et äh, aastaid tagasi puutusin mina samuti kokku vägivallaga, mis oli suunatud minu vastu ja palju kordi äh, minu elus äh, olen ma olnud äh, verbaalse tagakiusamise ohvriks. ma ei taha, et siin saalis naised peaksid sedasama kogema, aga tõesti oleks võib-olla huvitav, et kui me tunnistaksime, et meie, meie, kes praegu otsustame, oleme ise ka vägivallaga kokku puutunud, meil on omal kogemus selles vallas. see, mis minuga juhtus, juhtus aastaid tagasi ja ma siiski mäletan, mida ma tollal tundsin. ma leidsin, et see oli normaalne ja et mina pidin selle pärast häbi tundma. aga sellepärast peaksid hoopis häbi tundma need, kes seda vägivalda toime panevad, mitte ohvrid. niisiis ma arvan, et me peaksime kutsuma mehi üles oma käitumist muutma, aga me peaksime enne seda kutsuma naisi üles mitte pidama vägi, nende vastast vägivalda normaalseks. aidake meid meie töös. sellega lõpetan ning jään ootama koostööd teiega, sellepärast et tegemist on tõesti väga tõsise probleemiga, millega me peame tegelema aitäh ja aitäh, äh, volinik Jourova, selle suure inimlikkuse ja avatuse eest, et te kõnelesite meile iseenda kogemustest vägivallaga sellepärast et kui me statistikat tsiteerime, siis on vaja seda ka inimes-, inimestega siduda, ma arvan, et teil oli raske seda ülestunnistust teha, aga tänan teid selle eest. niisiis, arutelu on lõppenud ja järgmine päevakorrapunkt on suuline küsimus nõukogule ja komisjonile, mis puudutab olukorda Vahemerel ja terviklikku Euroopa Liidu lähend-, lähenemist rändele kodanike vabaduse komisjon on selle teema tõstatanud ning sissejuhatuseks annan